Colleagues, can I bring the meeting to order? You have lugupeetud kolleegid, palun alustame. Teil on juba päevakorra projekt käes, kas te olete nõus, et me võtame selle päevakorra projekti ka vastu järgmiseks kaheks päevaks? Läheme siis edasi ko eelmise koosoleku protokolli kinnitamise juurde. see on siis kaheksateist, üheksateist juuni toimunud koosolek, kas kõik on nõus? suur tänu ja järgmine punkt on ühtset Euroopa taevas käsitlevate õigusaktide rakendamine ja proua Foster. kas võtame need kõik koos või üks korraga? nii et ühtsed Euroopa taeva osa kõigepealt. Very much, chairman, and um, thank you everybody and um.... suur tänu. nii et ma väga detailselt et ei hakka seda selgitust üle vaatama, me tegime seda ka eelmine kord, kui meil toimus ka arutelu, mis puudutas ühtset Euroopa taevast, kuid äh, öeldes nendele liikmetele, kes ei olnud eelmine kord kohal, äh, öeldes teile seda, et äh, siin me käsitleme komisjoni raportit, mis puudutab ühtset Euroopa taevas käsitlevate õigusaktide rakendamist, see on siis aeg teostamiseks ja mida ma nüüd selgituses olen öelnud, ja selles raportis endas ka on see, et ma olen omalt poolt kinnitanud neid sõnumeid, et me peame asjaga edasi liikuma ja me peame edasi liikuma ka märksa kiiremini, mis puudutab ühtset Euroopa taevast. Äh, nüüd on möödunud kümme aastat sellest ajast, kui me oleme jõudnud kokkuleppele antud määruse osas, kui Belafia oli volinik ja me otsustasime, et on väga oluline vaata seda asja ka tulevikusuunaliselt, me teadsime, et meil on tegemist probleeme äh, mahtudega, ummikutega ja nõnda edasi ja kümme aastat hiljem on asi edasi arenenud, meil on nüüd olemas Cesar ühisüritus, vaadates äh, Äh, nende teatud osade rakendamist, meil oli ka hea äh, kolleeg Joe Zemboski, kes püüab siis liikmesriikides kõikidele selgitada, et me saaksime siis nende dokumentidega edasi liikuda, sest äh, ma arvan, et praegusel hetkel ei ole asjad veel korras, välja arvatud siis kahes liikmesriigis ning põhimõtteliselt, kui meil on tegemist mõistlike äh, Äh, ja praktiliste ettevõtmistega üle terve Euroopa Liidu ja lisaks sellele on kas Euroopa Liidu äh, sisenevate marsruutidega tegemist, me peame ka õhuruumi mõistlikult kasutama. ning lisaks me peaksime arvestama ka sellega, et meil on tegemist kahekümne esimese sajandi tehnoloogiaga, mis on meie käsutuses kuid ma usun, et te olete kindlasti nõus, et tarbija maksab, tarbija maksab ajaga, hindadega meil on käes piiratud vahendid, kui me vaatame naftat, kütet, kütust, kütuse hinda ja kui me saame midagi parlamendis ära teha sellega, et selleks, et selle teemaga edasi minna, siis me peaksime seda ka tegema. ning äh, nii, et mul oli siis äh, hea meel, et me saame selle raportiga edasi liikuda. kuid põhimõtteliselt, äh, nagu ma olen seda juba selgitanud, selles valdkonnas on võimalik tulevikus luua kümneid tuhandeid töökohti. me saame ka äh, säästa tohutul hulgal CO2, sest see kõik kaasneb ka õhuruumi äh, säästlikuma kasutamisega ja nõnda edasi. ja raport ise jaotab kolmeks osaks, kõigepealt see poliitiline panus, siis rakendusstrateegia ja ka järeldus äh, selles osas, mida meie arvates tuleb teha. ajaline graafik ka, mis meie arvates oli väga oluline. kuid äh, peaks ütlema, et ma pean tõepoolest, poolest tänama äh, variraportööre, sest esialgse raporti puhul ma püüdsin äh, seda raportit ennast äh, Äh, küllaltki lihtsam hoida, ma ei tahtnud seda liiga keeruliseks ajada, nii et ma ei tahtnud selgitada väga täpselt, mis asi on C-saar või see ja teine asi, kuid põhimõtteliselt äh, mida me siin tahame teha, on see, et me edastame väga mõjuka sõnumi liikmesriikidele, öeldes, et te olete allkirjastanud ühtse Euroopa äh, taeva õigusakti juba tükk aega tagasi ja nüüd te peate ka selle järgi tegutsema, sellepärast et see asi lihtsalt venib ja venib ning see ei ole absoluutselt aktsepteeritav ei meie jaoks parlamendiliikmetena ega ka meie valimisringkondade jaoks ega ka ettevõtete jaoks, kes on antud sektorites tegevad. nii et minu raport oli vägagi selge, mis puudutas ajagraafikut, ma palusin komisjonil hinnata kõiki neid aspekte, mis selle õigusakti alla kuuluvad ja et nad annaksid meile selle kohta aru juunis kaks tuhat kaksteist, siis me tahaksime saada informatsiooni selle kohta, kuhu me praegusel hetkel jõudnud oleme. siis rakendamise suhtes ma teadsin, et eh, Cesar äh, ühistegevus liigub edasi, antud sektor on asjaga seotud, kõik on seotud, nii et siin on te tegemist juba rohkem poliitilise tahtega. kui poliitilist tahet ei ole, siis meil ei ole üldse midagi. ma olen kindel, et poliitiline tahe on olemas, minu oma valitsus on vägagi äh, toetav äh, selle ettevõtmise suhtes ja ma olen kindel, et minu head kolleegid teistes liikmesriikides avaldavad omalt poolt ka survet ministritele, et nad oleks kõik ka asjaga pardal ja nüüd mul on siin äh, terve hulk muudatusettepanekuid ees. ma usun, et enamus nendest pakub sellele raportile ka lisandväärtust, me oleme siin välja võtnud ka terve hulga kompromisse. ma ei usu, et me peaksime kõiki kompromisse hakkama hindama, sellepärast et me kulutasime sellele juba poolteist tundi, ma ei usu, et me peaksime seda kordama. Te teate, mis need on, kuid äh, ma usun, et ma olen äh, arvesse võtnud ka EPP, SND, Roheliste, ALDE ja teiste arvamusi ning ma usun, et me oleme konsolideerinud siia ka väga hästi mitmeid kompromissettepanekuid. ainukesed valdkonnad, kus äh, tegemist on äh, muudatusettepanekutega, millega ma ei nõustunud, siis äh, minu arvates tegemist oli äh, sellise osaga, mida, mis oli raportis juba sees, et Äh, me võime muidugi asju korrata, aga sellel ei ole väga sügavat mõtet ja loomulikult me tahaksime, et raport oleks selline hea ja tihe, et ei oleks mitte mingit põhjust kellelgi, kaasa arvatud liikmesriikidele, öelda, et midagi on arusaamatu või kaha, äh, või mitmeti mõistetav. kõik asjad on väga lihtsad ja selged ning sellega ma tahaksingi tänada kolleege ja pari raportööre selle eest, et nad on olnud väga toetavad ja konstruktiivsed oma tegevuses äh, koostas kompromissettepanekuid ja ma usun, et kindlasti on kolleege, kellel on erinevaid arvamusi, kuid ma usun, et meil on tegemist ka väga hea hääletusnimekirja ning loodetavasti saame ka homme hea toetuse, aitäh uh,! mis te... tänan, proua Foster ja nüüd Rahvapartei nimel härra Kuhn uh,. aitäh! võtan täna sõna kolleeg Marinescu asemel, kes kahjuks tulla ei saanud kuivõrd äh, poliitiline olukord Rumeenias, sisepoliitiline olukord Rumeenias seda nõuab. me täname Rahvapartei nimel proua Fosterit, ta on väga kompetentselt selle raporti koostamisele lähenenud, arvestades variraportööride seisukohti ja muudatusettepanekuid. kui me räägime Euroopa ühtsest taevast, siis me peame tõepoolest selle võimalikult sujuvalt ja kiiresti saavutama. Äh, Euroopa Rahvapartei töö toetab funktsionaalseid õhuruumide, õhuruumi osade sisseseadmist kuid seejuures on esmatähtis see, et me suudaksime tagada aeronavigatsiooniteenuste kõrge taseme. see eeldab seda, et meie funktsionaalsed õhuruumi osad ei kattu mitte riigipiiridega, vaid ületavad neid ja me peame siinkohal arvestama, et et äh, mitmetes valdkondades on läbi viidud juba ka erastamisi. igal juhul on oluline, et see kõik ei tekitaks täiendavaid kulutusi, et oleks tagatud äh, lennujulgeolek, äh, ohutu maandumine ja lennukite õhkutõus ja et võimalikult vähe, kas siis tehnilistel või personali põhjustel, inimest, inimlike vigade tõttu tekiksid õnnetused proua Forster on täiesti selgelt rõhutanud, et me peame tõepoolest survestama oma liikmesriikide valitsusi. eeskätt, kui me räägime survest äh, transpordi ja siseministritele, on oluline, et me selles osas saaksime edasi liikuda, et liikmesriigid täidaksid endale võetud kohustusi. meil on vaja tegutseda tõepoolest kiiresti ja mõistusepäraselt. kui me oma vastuvõetud ajakavast kinni ei pea, siis tuleb rakendada nende liikmesriikide suhtes meetmeid, seda peab tegema komisjon. meil on oluline eh, töötada edasi funktsionaalsete õhuruumi osade kehtestamise suunas sel, milline on praegune valitsev olukord, siis me kuuleme selle äh, kohta teateid, et äh, asjad ei liigu sugugi nii, nagu me oleme eeldanud. seetõttu peaks komisjon asuma tegutsema, eeskätt kui me saame rääkida lepingute rikkumisest. meie kui parlamendi sõnum öö, äh, saab olla vaid eh, juba selline, mis juba ongi eh, selles eh, raportis kajastatud. sellel seisukohal on ka variraportöör kolleeg Marinescu. ma arvan, et enamik asju on sõnastatud piisava selgusega, kuid need asjad, mis veel vajavad täpsustamist, siis ma kujutan ette, et need me suudame selgeks rääkida arutelu käigus, aitäh! suur tänu ja sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna härra Danielis. tänan, esimees. ma tahaksin tänada variraportööre ja proua Fosterit suurepärase koostöö eest, mis võimaldas meil jõuda kompromissmuudatusettepanekuteni, mida me kõik toetame ja niiviisi suudame me komisjonile edastada tugeva sõnumi ja soovi komisjonil liikuda selle teemaga edasi nii kiiresti kui võimalik, et äh, võtta kasutusele ühtse Euroopa taeva kontseptsioon. ma ei hakka üle kordama seda, mida juba eelkõnelejad ütlesid kompromissettepanekute abil me toetame äh, karmimaid meetmeid nende riikide suhtes, mis ei pea kinni funktsionaalsete õhuruumi osade kasutamisest. me peame kiirendama rahaliste vahendite eraldamist Caesari süsteemile ja samas rõhutame ka, kui oluline on neid süsteeme tegelikult ellu viia ja jälgida nende toimimist. me ei tohi unustada, et ühtne Euroopa taevas kujutab endast radikaalset reformi äh, lennureisijatele Euroopas ja selle õigusakti lisandväärtus kahaneb, kui me seda äh, kiiresti ellu ei vii. ja nüüd härra Debaka, mina asendan proua Maisnerit kes oli variraportöör ja nagu te teate, aasta kaks tuhat kaksteist on kriitilise tähtsusega ühtse Euroopa taeva jaoks ja seetõttu ALDE eh, toetab seda omaalgatuslikku raportit. proua Foster on teinud väga hea ettepaneku meie arvates ja me saame toetada kahtekümmend ühte kompromissmuudatusettepanekut ja ka enamikku ülejäänud muudatusettepanekut me oleme väga rahul sellega, et raportöör ja variraportöörid on jõudnud omavahel kokkuleppele. see saadab liikmesriikidele tugeva sõnumi selle kohta, et neljandaks detsembriks kaks tuhat kaksteist tuleb lõpule viia funktsionaalsete õhuruumi osade moodustamine, kuid samas tuleb keskenduda ka äh, viivituste vähendamisele, tõhustada lennujuhtimist ja nii edasi. mitmed liikmesriigid on esitanud riiklikud kavad, mis ei ole kooskõlas Euroopa Liidu kehtestatud eesmärkidega kuid me saadame ka sõnumi komisjonile, nõudes tegevust kahe probleemi lahendamisel ja ka rikkumismenetluse algatamist nende liikmesriikide suhtes, kes ei täida Euroopa Liidu äh, eeskirju. me töötame praegu ka lennujaama paketid, äh, pakette, selleks, et suurendada äh, tulemuslikkust ja tõhusust ka maapealses teeninduses, et tõhustada äh, õhuruumi paremat kasutamist ja muuta ka Euroopa Liidu lennuliikluse konkurentsivõimlemiseks tulevikus. ja tänan ja roheliste nimel proua Lichtenberger. Got... suur tänu. Äh, mul on nüüd ülevaade sellest, millest siiani on räägitud ja proua Lichtenberg läheb üle saksa keelele uh,. suur aitäh äh, teabe eest ma peaksin tegelikult keskenduma midagi, millelegi olulisele ja kui sellest rääkida, siis loomulikult peaksin keskenduma rahale. meie käest on korduvalt nõutud, et funktsionaalsetele õhuruumi osade moodustamiseks on vaja Euroopa rahalisi vahendeid. Euroopa rahalisi vahendeid nõuavad praegu väga paljud mina tahaksin selles osas öelda järgmist. kui meil näiteks ei õnnestu averuse kaudu mit, eh, leida eh, ausat ja õiglast lahendust, õiglast ja ausat kulude jaotust, siis on mul raske ette kujutada, et me saaksime olla selle lahendusega nõus. kas me suudame vastu võtta selged reeglid ausa kulude jaotuse kohta või mul on raske ette kujutada, äh, kuidas me saaksime vastu võtta otsuse Euroopa rahaliste vahendite eraldamisest. Sest viimastel aastatel on toimunud äh, eeskätt lennunduses tulude erastamine ja seetõttu oleksin mina küll seisukohal, et siinkohal tuleks lennundusest rääkides, silmas pidades Euroopa ja riiklikke liikmesriikide huvisid, suutma kokku leppida, et tulud ei liiguks mitte ainult erakätesse sest äh, me ei saa siin sel, niisugusele protsessile sõrmede vahel, läbi sõrmede vaadata. ühtne Euroopa taevas on eesmärk, mis peegeldab seda, et mitte me, et me ei saa ja ei taha või me oleme avaldanud oma selget soovi, et me tahame, siis järelikult kui kõik on seda kinnitanud, siis me peame leidma ka variandi selle rahastamiseks, aitäh. järgmise härra Pahh. aitäh. ma nõustun eelkõnelejaga selles osas, et äh, proua Forster on koostanud väga hea raporti see on dokument, mis järjekordselt näitab, et parlament on ambitsioonikas ja julge, äh, püüdes äh, äh, survestada liikmesriike, kes ei ole oma ülesannete kõrgusel. selles mõttes olen ka raportööriga nõus, kui ta ütleb, et me igaüks peaksime survestama oma liikmesriigi valitsust selleks, et ühtne Euroopa taevas saaks tõepoolest teoks Thank you for the commission, Mr. suur tänu ja nüüd komisjoni nimel härra Kastaleti uh,. Thank you, thank you, chairman. tänan, esimees. tere pärastlõunat kõigile. lubage alustuseks rõhutada veel kord seda, mida me oleme ka viimasel korral rääkinud eh, proua Fosteri koostatud raporti kvaliteet. tegemist on tõepoolest suurepärase raportiga Äh, mis on väga selge, asjakohane ja toob välja äh, tõelised probleemid seoses ühtse Euroopa taevaga. kommenteerides mõningaid muudatusettepanekuid, siis enamus nendest on meile vastuvõetavad. me mõistame, ähm, mis ajendas teid neid muudatusettepanekuid tegema selleks, et selgitada ühtse Euroopa taeva eesmärke, nimelt tagada kvaliteetset lennuteenust, lennujuhtimist ja äh, reisijate jaoks kvaliteet tähendab ohutumat, vähem kulukat, keskkonnasõbralikku teenust, suuremat läbilaskevõimet ja äh, vähem viivitusi ning hilinemisi mõningad muudatusettepanekud juhtivad tähelepanu, et üldse Euroopa taeva kontseptsiooni ei ole lõplikult ellu viidud, eriti ei ole moodustatud funktsionaalseid õhuruumi osasid ja ka vastavaid juhtimismudeleid. me mõistame, et äh, kasutusele võtmine ja rakendamine on kiireloomine äh, kriisi ajal on jäänud mõningad äh, etapid jäänud kahe tuhande seitsmenda tasemele, kuid äh, meil on võimalik jätkata siiski majanduse taastumisel selle jätkamises. komisjon on saatnud liikmesriikidele need meeldetuletused, rõhutades, millised on nõuded seadusandlike kohustuste täitmiseks detsembriks. sõltuvalt olukorrast detsembrikuus komisjon võib algatada meetmed liikmesriikide vastu ja me kavatseme äh, teid teavitada nendest järgmisel aastal. me keskendume ka tulemuslikkusele ja riiklike kavade läbivaatamisele. ma tahan selgitada, et need kavad esitati eelmise aasta juunikuus seejärel komisjon esitas omapoolsed soovitused. pärast komisjoni soovitusi on liikmesriigid oma kavad üle vaadanud ja nüüd me oleme jõudnud sellesse etappi, kui komisjon saadab kirju liikmesriikidele ähm,, kiites heaks nende ähm, muudetud riiklikud kavad selleks, et täita üldiseid äh, tulemuseesmärke, kuid samas me peame selgitama, välja, miks äh, mõningad liikmesriigid on teinud suuremaid jõupingutusi nende eesmärkide saavutamiseks ja teisalt teised liikmesriigid on vähem pingutanud. ja seetõttu, arvestades järgmist võrdlusperioodi, mis algab aastast kaks tuhat viis, me peame omapoolseid nõudmisi tugevdama. me äh, keskendume ka Caesari kasutusele võtmisel, äh, see on olulise tähtsusega algatust Eh, sellele algatusele anti prioriteetne seisund eh, seoses Euroopa ühendamise rahastusega ja Cäsari kasutusele võtmine on selgelt seotud ühtse Euroopa taevapoliitikaga, eh, tulemuslikkuse kavaga ja juhtimisega. me peame tagama Cäsari kasutusele võtmise Äh, niiviisi, et sellest saaksid kasu ka VKE-d, me peame tagama ka uuenduslikud rahastamisvahendeid, mõned on teinud ettepaneku kasutada selleks projektivõlakirju ja järgmises voorus me peame tagama ka Cesari ühisettevõtte jätkamise. Äh, vahendite nappus ja äh, riiklike järelevalveasutuste sõltumatus on olnud probleemiks, mõni on teinud ettepaneku tsentraliseeritud mudeli kasutamiseks enne seda me pea aga siiski välja selgitama, milline on Euroopa vastavate asutuste organite roll. ja siis inimfaktori roll selles tegevusvaldkonnas on see kriitilise tähtsusega, seda tuleb alati arvestada. sellega kaasneb sotsiaalne mõõde, sotsiaalne dialoog, sotsiaalne aki. Äh, on viidatud muudatusettepanekutele ka lennujaamade läbilaskevõimele äh, Äh, muidugi see algatus ei piirdu lennujaamade läbilaskevõime, kuid me teame, et läbilaskevõime äh, on tihedalt seotud lennujuhtimise võimekusega ja õhuruumi läbilaskevõimusega, seega äh, siin on teatud piiravad tegurid ja seetõttu me peame äh, tagama selle, et ka lennujuhtimises arvestatakse nende piiravate teguritega. ma veel kord kiidan raportööri poolt tehtud head tööd ja tänan ka Euroopa Parlamenti selle raporti eest, mis võib-olla aitab tagant tõugata Euro ühtse Euroopa taeva äh, poliitika elluviimist. Yes, thank you, Chairman. Thank you, Commission. Suur tänu ja lühidalt ma mainisin Ahveti poolt esitatud arvamust, ma seda nüüd kirjeldama ei hakka ja enamus meist toetavad seda kaitsekomisjoni nimele, kuid ma leidsin, et siin oli üks sellistest lõigetest siin ka, millega ma nõus ei olnud ja ma olin, ma olin täiesti jahmunud, sellepärast me olime, oleme rääkinud juba ühtsest laevast juba aastaid ja nemad leidsid, et ne, nendel on vaja mõjuanalüüsi. aga see oleks võinud olla siis ju kümme aastat tagasi tegemist on loomulikult väga keerulise teemaga, vaadates äh, tsiviil- ja militaarkasutust, kus ei ole mingi kosmoseteadus, seda saab ju ära, kõike ära teha. aga kui te loete seda, siis te võite arvata, et kõik äh, maailmas olevad äh, erinevad äh, militaarkasutuses olevad lennukud peavad olema äh, täiendatud erinevate seadmetega. Äh, loomulikult, äh, kui jätame siia militaarkasutuse ka sisse, siis siin täiendavad kasu-, kulutused tulevad, kuid ma igal juhul selle arvamuse vastu hääletasin omalt poolt sest, äh, sest see mõjuks halvasti tervele raportile. ma tahaksin tänada kolleege konstruktiivsete kommentaaride eest, ma usun, et proua Littebergil oli õigus, kui ta viitas rahandusele. sest Cesari puhul meil on üks finantseerimine äh,, Äh, kuid kui me vaatame ühise ettevõtmist, siis see kõik ei ole avalikus kasutuses olev raha, meil on väga palju ettevõtteid, kes on tegelenud teadusuuringuga ja tehnoloogiliste uuringutega. siin ei ole tegemist vahenditega, mis kõik tulevad maksumaksjatelt. kuid midagi ei ole meil tasuta ja me peaksime kindlasti vaatama ka kasu pikemas perspektiivis. see puudutab ettevõtteid, äh, tarbijaid ja nõnda edasi kuid igal juhul ma tahaksin tänada komisjoni teiepoolse vastuse eest. me eeldame, et me lähme asjaga nüüd hoogsalt edasi ja ma usun, et liikmesriigid kuulavad väga tähelepanekult seda, mida siin on öeldud, teil on meie täielik toetus. kui te tahate midagi äh, ette võtta selleks, et äh, neid kuidagi liikuma äh, nihutada funktsionaalsete õhuruumide osade osas, see oleks väga tore, aga ootame ka huviga hääletusi homme. suur tänu, nagu te mainisite, proua Foster, siis hääletamine on homme ja siis meil tuleb täiskogul hääletamine septembris. järgmine punkt on proua Foster uuesti Euroopa satelliit, satelliitnavigatsioonisüsteemid ja EITRE on siin põhiline komisjon ja Jackie, palun. Right, let me just switch my head back now to something else uh,. We've got a voting. niisiis, meil on hääletusnimekiri, mis on väga hea lähtekoht, kuid ma tahaksin jällegi tänada kolleege nendepoolsete konstruktiivsete muudatusettepanekute eest. enamus nendest on muu konstruktiivsed, mitmed on neid ka, mis ei ole eriti konstruktiivsed kahjuks kuid kui me nüüd äh, kordaksime siis seda veel, miks me nüüd vaatame neid äh, arvamusi, siis raportis on ära toodud see, et GNSS peab edasi minema ja me vaatame ka seda, et rahastus ja kõik muud asjad on olemas ja me äh, jälgime seda, et ei ole midagi dubleeritud, tegemist on siis riiklike vahenditega, et seda on korrektselt rakendatud, tegemist on äh, erinevate agentuuridega, kes on GNSS-iga seotud, tegemist on väga keerulise taristuprojektiga. GNSS-iga kaasnevad eelised on muidugi suurepärased, nii et me peaksime olema võimelised ka selle asjaga edasi liikuma samas äh, meie lähtepunktist me leidsime, et see on kindlasti väga kasulik transpordisüsteemidele. ma rõhutasin seda ka oma, oma kommentaarides, kui me seda esimest korda arutasime, et hoolimata sellest, kas tegemist on õhu, merendus, raudtee, maanteetranspordiga, kuid igal juhul on see oluline, et me asjaga edasi liiguksime. nii et ma nüüd äh, kõik kõiki asju siin ei puuduta, kuid paar asja olid siin arusaamatust, et aga ma iga, mõne asja puhul ma pidin ise ka kontrollima. sest me räägime sellest, tegemist on ri-, äh, avaliku sektori vahenditega, aga see ei ole ka niisama lihtne. sellepärast, et paljud meist on siin ja me siin hüppame ühest taristuprojektist teise. ja siis te leiate, et mõningad muudatusettepanekud, mis on siin ära toodud, siis kirjeldavad äh, rahast, vahendeid, mis kuuluvad nendes Horizon kakskümmend kakskümmend alla ja püüame siin siis vahet teha, et muudatusettepanekud tõepoolest puudutasid antud raportit. nii et hääletusnimekirjas me kindlasti me näeme seda ka, me saatsime küll selle informatsiooni edasi kolleegidele, öeldes, et ärge nüüd solvuge, kui me seda muudatusettepanekut ei toeta, sellepärast et see ei ole nüüd äh, antud äh, vahendite allikas loomulikult me rääkisime ka ohust elule ja me rääkisime ka siis ähm, ohutusteenustest, äh, allhangetest. tavapäraselt on nad küllaltki arusaadavad ja selged ja ma ei ole ka mingit põhjust, et allhanged ei tohiks toimuda, eeldades, et see toimib vastavalt reeglitele. kuid nagu ma ütlesin, tegemist oli küllaltki põhjaliku diskussiooniga paar nädalat tagasi ja ma annaksin kolleegidele võimaluse omalt poolt sõna võtta ja meil on hääletusnimekirja projekt olemas ja ootan teiepoolset arvamust. suur tänu! suur tänu, härra Kõen! aitäh! tänan, härra esimees, tänan, proua raportöör! me esitasime terve riga muudatusettepanekuid ja me suutsime välja töötada kaks ulatuslikku kompromissettepanekut teie juhtimisel. Need on muudatusettepanekutes ka väga selgelt sõnastatud, meie kui Rahvapartei jaoks on see väga oluline. kui me räägime Martin Kevitši muudatusettepanekust siis me arutasime temaga seda lähemalt ja me jõudsime järeldusele, et see katab ka GNSS-i ja see kaasatakse tema muudatusettepanek äh, vastavasse äh, paragrahvi, siis ta võtab oma muudatusettepaneku number nelikümmend neli tagasi. muus osas mm, loomulikult tõusetus jälle küsimus, kui kaugele minnakse selle süsteemi rahastamisega tervikuna see rahastamine jääb ju väljaspool Euroopa Liidu eelarvet, seda finantseerivad Euroopa Liidu liikmesriigid. loomulikult oleme huvitatud sellest, et me selgelt sõnastame selle, et me vajame kindlust, et seda projekti tõepoolest ka finantseeritakse ja selles mõttes on äh, transpordisüsteemide rahastamine erakordselt oluline. oluline on, et transpordivõrgud oleksid olemas, et oleks tagatud turvalisus, et äh, maanteedel liikuvad äh, veokid või sõiduautod saaksid liikuda ja et see toimuks turvaliselt, selles mõttes on see meie seisukohalt erakordselt oluline ja siin äh, kohal me jagame tööstuskomitee komisjoni seisukohta. igal juhul peab olema äh, paigas äh, äh, liiklus, transpordivõrkude kasutamise ohutus ja eelhoiatussüsteemid. me arutasime seda omavahel ja kui need momendid on kaasatud GNSS-i rakenduse linkidesse, siis me oleme sellega rahul. me oleme selles osas üksmeelsed ja ma tõesti tahaksin tänada proua Forsterit, et ta on küsimuse põhjalikult ette valmistanud ja edastanud meile ka hääletusnimekirja. suur tänu, härra Alkadravi! Um, tänan, esimees, suur tänu ka raportöörile tehtud töö eest Boguslav Liberatski ei ole täna kohal, kuid ta palus mul öelda paar sõna selle raporti kohta. üldiselt me saame toetada seda arvamust. kuid Boguslav kahetseb, et ei ole tehtud piisavalt rõhuasetust nende rakenduste väljaarendamisele, mis on väga oluline äh, kasutuse võtmise etapis ja äh, ta leiab, et sellistele rakendustele nagu transpordivaldkonnas rahastavahendi eramine ei ole hea. me mõistame, et seda võimalik rahastada Horisont kaks tuhat kakskümmend kaudu, kuid me teame, milline on asjade seis seoses selle horisondiga, see on üsna ebakindel sest me ei tea, kas Horisont kaks tuhat kakskümmend eelarves äh, Äh, eraldatud rahad ka heaks kiidetakse. kuid äh, toetades äh, raportööri argumente ja seisukohti, on siiski härra Liberatski esitanud mitmeid suulisi muudatusettepanekuid, et muuta tekst paindlikumaks, et see ettepanek oleks siis täienduseks Horisont kaks tuhat kakskümmend rahastamise Äh, programmile. Kui te on ja olete nii kena ja vaatate läbi need suulised ettepanekud, see oleks tore, kuid üldiselt äh, ka mina koos kolleegidega võime seda üldist lähenemist toetada. Härra Beni härra Klints on meie poolt seda teemat jälginud, ta kahjuks ei ole kohal. härra Klints jagab raportööri seisukohta, et hästi toimiv Euroopa satelliitnavigatsiooni süsteem omab eeliseid, suuri eeliseid nii ettevõtjatele kui kodanikele. ta igati toetab ettepanekut suurendada läbipaistvust kõikides protsessides ja äh, tõhustada ka aruandlust, eriti äh, Äh, nõudes, et komisjon äh, raporteerib saavutustest ka Euroopa Parlamendile ja ta leiab, et tuleb teha täiendavaid jõupingutusi, et paremini korraldada eelarve kasutamine ja juhtimine ja parem programmeerimine. ja samuti ta leiab, et erainvestorid ei tohiks kõrvale jätta rahastamisest, kui nad soovivad selles osaleda. tänan. tänan ja nüüd proua Lichtenberger. aitäh põhimõtteliselt on raport mind rahuldav. olen nõus ka enamiku kompromissidega. tänan eeskätt selle eest, et äh, on tagatud ka vastastikune, et on tagatud ka koostalitusvõime, sest et kui meil seda pole, siis me ei suuda probleeme, mis võivad tekkida, vältida kuid üks asi jääb minu jaoks üles ja sellele ma viitasin juba eelnevalt, see probleem on rahastamine. kui ettevõtetele raha kingitakse, siis tuleks seda ausalt öeldes ka nii nimetada ma suhtun positiivselt kaasfinantseerimisesse, kui tegemist on heade ja positiivsete projektidega, kuid ei saa ometi olla võimalik, et kui me räägime averusest, siis kasu lõikavad sellest ainult eraettevõtjad. suur tänu komisjoni nimel, härra Snitke. Thank you, uh, Chair. Um, thank you also to the um, suur tänu, ma tahaksin tänada ka raportööri suurepärase äh, raporti ees, ma usun, et me eelmine kord juba leidsime võimaluse mainida, kui väga me hindame sellist suunapärast selget raportit. ja ma tahaksin ka tänada selle toetuse eest GNSS programmile. kuulates tänaseid sõnavõtte, siis ma näen siin suurel määral konsensust, et te olete valmis ettepanekut toetama. tahaksin mainida ühte asja mida proua Foster mainis, see on ka väga oluline, see puudutab rahastamist. ja ma julgeksin öelda, et keegi ei ole eriarvamusel selles osas, mis puudutab rakenduste vajalikkust, siis nagu üks parlamendiliikmetest on öelnud, et üks, tervel taristul ei ole mitte mingit mõtet, kui neid rakendusi pärast ei kasutata. see küsimus, millega me peaksime tegelema, on see, kuidas neid rahastatakse ja kas neid rahastatakse nendest vahenditest, mis on ära toodud praeguse seadusandluga ettepaneku raames või me otsime allikaid mujalt. Te, te teate meie positsiooni, me oleme arvestanud eelarve välja, mida me esitasime nõukogule ja parlamendile, mis puudutab taristu rakendamist. ja mahaarvamised sealt, mis puudutavad rakenduste toetamist Äh, võiks äh, küsimuse alla seada EGNOS-e ja Galileo kasutuselevõtu. loomulikult on muidugi ka teisi põhjuseid, kuid ka need on need põhjused, miks me toetame proua Fosterit, kes ütleb, et äh, teaduse arengutegevusvahendid peaksid tulema Horisont kakskümmend kakskümmend programmist ma ei arva, et ma peaks siia rohkem teie aega siin kulutama, kuid ma tahaks teid kõiki tänada teiepoolse toetuse eest ja eriti tahaksin tänada proua Fosterit tema poolt ette valmistatud suurepärase raporti eest. Um, proua Foster, suur tänu, komisjon, suur tänu, kolleegid ja härra Liberatski, kui te vaatate hääletust nimekirjas, te rääkisite suulisest muudatusettepanekutest ja me oleme juba vaadanud seda, et tahad lisada hääletusnimekirja. nii et kokkuvõttes on öeldud, et tegemist on vägagi konstruktiivse äh, võimalusega edasi liikuda ja enamus kommentaare äh, üle erinevate fraktsioonide on ka homme arvesse võetud. suur tänu! suur tänu, hääletuskomisjonis on homme ja ITRE-s kuuendal septembril me loodame ja loodetavasti, see on küll praegu indikatiivne, et täiskogul tuleb see hääletusele oktoobris. järgmine päevakorrapunkt on äh, nüüd teenusaegade jaotus, härra Ugias raport ja härra Juba, sõna on teil. Grazie Presidente, rispetto alla tabella di marcia che Aitäh. fissati. aitäh! räägiksime ajakavast, mille osas oleme kokkuleppele jõudnud jäänud välja järgmine. raporti projekt on kõigile välja saadetud, ka volinikele ja variraportööridele. ma tänan kõiki koostöö eest. meil on toimunud ka mitmed kuulamised ja meil on olnud mitmesuguseid võimalusi arvamusi vahetada ma tahaks äh, küsida, kui kaua mul aega on rääkida, enne kui te mind haamriga vait lööte? ma küll ei tahaks öelda, et neil on rohkem aega, ma räägin raporteerides, kui ne on ajakavas ette nähtud, kuid ma võin teile natuke rohkem aega juurde ja kui mulle tundub, et te liiga kaua räägite, siis ma peatan teid, sest praegu on meil väike ajavaru olemas ehm,. Ehm aitäh! minu raport minu raport järgib komisjoni lähenemisviisi. Komis-, volinik Kallas ja tema kolleegid olid juba teinud vajaliku ettevalmistustöö. ja põhimõtteliselt on asi järgmine. kui me räägime nüüd sellest, milline on siis see teisene turg, mis puudutab siis nende äh, ajavahemikega kauplemist, siis nagu te teate, siis äh, Äh, välja arvatud Ühendkuningriik, siis, äh, siis siin äh, ei ole veel seda rakendanud, nagu teate, et Ühendkuningriik see toimib, see, mis puudutab teenistusaegade järelturgu. ning äh, olulisi makseid lennuliinid ka selles osas teevad. siin peavad olema ka arvestatud teatud tagatistega, siin peab olema arvestatud erapooletusega äh,, mis puudutab äh, siis regulatiivasutuste tegevust, siis äh, nende tegevus peab olema erapooletu ja läbipaistev, puudutab nende poolt tehtud valikuid ning äh, sätestatud tingimusi, mis on suunatud lennuliinidele, lennujaamadele, muudele asutustele. tegemist on väga keerulise maailmaga siin osas ning siin on tegemist ka erinevate keeruliste suhetega Äh, ning seda kõike mõjutab äh, lennujaama läbilaskevõime ning suutlikkus osutada teenuseid teatud ajahetkel ja teatud kohas. ning sellest me siin praegusel hetkel ka räägimegi, kui me räägime siis teenindusaegadest. nüüd üks lõik on siin sees veel, mis püüab kirjeldada, milline on, mida see teenindusaegadest äh, kujutab kus kus me saame siis vaadata, mida see teenistusaeg tähendab, kuidas neid eraldatakse ning milline on sellest tulenev avalik hüve. see on mõeldud lennuliinide, reisijate, liikmesriikide kasutushüveks ja lennujaamidele ka muidugi, kes neid teenindusaegu eraldavad kuid kõige selle jaoks me peaksime kõigepealt tagama täieliku sõltumatuse, vaadates asutust, mis koordineerib teenindusaegade kasutust. probleem tekib siis sellest, et äh, see teema iseenesest, nagu me eelmine kord, kui me seda eelmine kord arutasime, siis me variraportöörides nagu asu-, arutasime, et tegemist on valdkonnaga, mis äh, Äh, mis kaasab äh, väga palju erinevaid detaile. see puudutab tervet äh, lennuliiklust kui sellist ja me peaksime seega mõistma kõiki neid erinevaid valdkondi täpsemalt. kui me vaatame nüüd põhiliste äh, Äh, sõlmlennujaamade ja regionaalsete lennujaamade suhteid, siis see on oluline, eriti kui me vaatame lennuühendusi kaugemate piirkondadega Euroopa Liidus. ning seda kõike meeles pidades olen ma esitanud omapoolse muudatusettepaneku komisjoni poolt esitatud dokumendile, mis äh, võimaldaks siis ka sellel asutusel, kes koordineerib teenindusaegade kasutamist, keelduda teenindusaja eraldamisest, kui tegemist on ebasoodsa mõjuga nendele ühendustele, mis on mõeldud just kaugemate piirkondade jaoks. kuid äh, me näeme ka seda, et tihtipeale äh, teenindusaegade osas eelistatakse kontinentide vahelisi lende ja see aitab äh, kaasa ka tavapäraselt oluliste lennuliinide äh, äh, teeninduskindluse säilitamist, näiteks kui me vaatame Lõuna-Ameerikat, Põhja-Ameerikat ja nõnda edasi ning selle kõige taustal on paar asja, siis aastaks kaks tuhat kolmkümmend me näeme ette seda, et lennuliiklus kahekordistub ja praeguste sõlmlennujaamade läbilaskevõime ei suuda vastata vajadustele. seega Euroopa institutsioonide jaoks on see äärmiselt tähtis, et me antud uue turu võtame käsile, et meil on tegemist sellise laialdase nõudlusega, seda on väga keeruline teha, kasutades siis seda äh, kõige lihtsamat ja käepärasemat äh, lahendust, mis tähendab uusi äh, sõlmlennujaami, uusi õhkutõusuradasid ja nõnda edasi, siis me teame, et majanduslik suutlikkus on siin ka oluliseks küsimuseks, samuti maakasutus on Euroopas keeruline, sest maad on Euroopas vähe ja see ei võimalda sellisel viisil meil läbilaskevõimet suurendada nii et antud ettepanek, mida me siis hindame, ei pruugi olla kõige optimaalsem lahendus ja see ei ole ka see, mida me, mis, millega me vastame kõikidele vajadustele, kuid antud vahemiku, vahemiku jooksul see aitaks meil parendada läbilaskevõimet võttes arvesse praegust lennundussüsteemi ning see võimaldaks meil ka luua veel 65 000 töökohta. Ning ma olen kindel, et tegemist on väga olulise töökohtade arvuga, võttes arve, arvesse praegust olukorda. Ma kirjeldasin seda olukorda ka varem ja meie peame siis otsustama, kas siis nüüd lisaks sellele vastasseisule, mida me teame, et mis praegusel hetkel eksisteerib, eriti vaadates neid, kes äh, praegusel hetkel olemasolevast olukorrast väga hästi teenivad ja sellest kasu saavad, kuidas me saaksime siis nüüd siit edasi liikuda? me räägime ikkagi äh, lennufirmadest, nendest äh, vanadest nii-öelda lipukandjatest, riiklikest lennuliinidest ja nemad üldiselt ei ole valmis üldse midagi muutma. ja see oleks kahjulik Euroopa lennuliikluse jaoks, kui me midagi ei muuda. sest see äh, tekitaks meil probleeme lennunduses. ja kui me nüüd midagi ei tee, siis äh, Euroopa ei oleks enam selleks keskpunktiks ja see tekitaks meile probleeme ja see oleks meile allakäigutrepiks, nii et seega ma tahaksin äh, tänada kolleege nendepoolse panuse eest tahaksin ka äh, tänada komisjoni nendepoolse koostöö eest, võttes arvesse siis kogu olemasolevat informatsiooni mis puudutab nüüd ära toodud tähtaega septembris, ma suudan, usun, et saame ka õigel ajal esitada ettepaneku komisjonile, suur tänu. rahvapartei nimel härra Fidanza. suur tänu, esimees, ma tahan tänada raportööri seni tehtud töö eest. meil on töödokumente selle raporti kohta kuid rääkides sellest, eh, mis on saanud nüüd selle paketi kahe teise teemaga, me saime kõigepealt raporti teksti, mis võimaldab meil nüüd lähtuda oma aruteludes konkreetsest tekstist ja muudatusettepanekutest. Eh, me praegu tegeleme eh, kriisis oleva sektoriga, arvestades majanduse madalseisu, arvestades teisi tegureid lennuettevõtjatel on praegu raskusi, nad omavahel konkureerivad maailmaturgudel. ja um, lennuettevõtjad tahavad osa turust Euroopa lennuvõtjatelt üle võtta, siin räägiti Euroopa kesksest kohast ja kui me räägime Euroopa suurematest lennujaamadest, siis äh, seal on väga palju konkurente äh, Äh, nad ülekoormatud ja me peame arvestama ka äh, järgmise paari aasta kasvuprognoosidega. Äh, ja mida me saame ette võtta? me saame tegutseda erinevatel tasanditel. me ei pea ainult keskenduma teenindusaegadele. vaid ka teistele aspektidele ja meie eesmärk suurendada meie lennujaamade läbilaskevõimet ja millised meetmed selleks on vaja. see omakorda tähendab investeeringuid taristusse. sellised investeeringud, mis vastavad selle tegevusvaldkonna vajadustele, samuti me peame keskenduma ühtse Euroopa taeva poliitika elluviimisele, tõhustama funktsionaalsete õhuruumi osade moodustamist ja kasutamist äh, muut-, me peame muutma lennujuhtimise odavamaks ja kiiremini tegutsevaks, seega äh, neid aspekte on mitmeid. ja teenusaed on ainult üks paljudest aspektidest. tulles tagasi nüüd selle juurde, mida ütles raportöör ja mis on juba raportis kirjas äh,, siis keskenduksin koordinaatorite sõltumatusele. me oleme nõus sellega seni toimunud diskussioonid äh, igapäevases töös ei ole probleeme tekitanud ja ma olen paari viimase kuu jooksul seda kolleegide käest küsinud. mulle tundub, et see ei ole väga kiireloomuline küsimus, kuid siiski äh, koordinaatorite otsuste sõltumatus on väga oluline aspekt. ja samas tuleb mõelda sellele, kes tasustab koordinaatoreid nende tegevuse eest, et nad saaksid jätkata oma tegevust. meil on vaja selgust selles küsimuses, kes maksab, kellele, kui palju maksab. Äh, selleks peab, et muuta koordinaatorid äh, mõjuvõimsamaks ja anda neile suurema sõltumatuse teiseks, äh, kui me räägime teenusaegade järelturust, siis äh, me kõik toetame vajadust tagada suurem läbipaistvus järelturul. me peame tagama teenusaegade jaotuses läbipaistvuse, et äh, see tekkiv järelturg ei oleks puhtalt rahalise eesmärkidel tegutsev Äh, sest kui sellega kaasneb teatud majanduslik kasu, siis see peab olema seotud ka läbilaskevõime suurendamise ja äh, teenusaegade parema jaotusega. Äh, kuidas tõhustada siis järelturu läbipaistvust? see on teema, millele me peaksime keskenduma, sellest oleks palju kasu. kui me räägime nüüd teenindusaja õiguslikust määratlusest kui me tahame määratleda nüüd teenindusaega inglise keeles slot, siis minul tekib sellega seoses probleem. ma soovin, et pakutud määratlus oleks õige, korrektne, vastasel juhul see tekitab arusaamatusi, mis muudab kogu selle ettevõtmise keerulisemaks. seetõttu me peame kokku leppima selles, kuidas me hakkame teenindusaegu määratlema ja me peame seda arutama oma fraktsioonides koos variraportööridega. raportis aga puudub lisaks äh, teenus- ja, teenusaegade jaotamise teemale äh, ja äh, teenusaegade sarjale, see on kas kasutate või jääte ilma, use it or lose it ma olen osalenud mitmetel kuulamistel mis on sellele teemale pühendatud ja meie komisjoni esimees on ka seda rõhutanud ja ka fraktsioonid on seda öelnud, kuid äh, võib-olla komisjonilt, volinikult ei ole olnud piisavalt positiivset suhtumist. Äh, küll on räägitud teoreetiliselt ja räägitakse ka, millised miinused kaasnevad eh, sellise määrusega. me oleme kõike seda arutanud me arvasime, et muudatused ei too kaasa endaga suuri puudusi ja seetõttu võiks pooldada nende eeskirjade muutmist. mis puudutab nüüd teenistusaegade sarju, siis ma suhtun sellesse küsimusse üsna konservatiivselt, võib-olla natukene oleks vaja muuta. et paremini ära kasutada kohalikud eeskirjad ja sätestada ka nii-öelda ka kohalike teenindusaegade miinimumsarjad mis aitaks lennujaamadel paremini korraldada lennuliiklust oma lennujaamas. me oleme valmis seda teemat arutama ja viimasena äh, teenusaegade broneerimise tasud ja sanktsioonid. komisjon on teinud ettepaneku, et, et lennuettevõtjad maksavad selle tasu, kui nad broneerivad need teenindusajad ma ei tea, äh, kas see tekitab mingeid probleeme lennuvõtetel, kui nad püüavad teenindussarju broneerida, kuid me peame tagama, äh, et teenindusaegu ei kuritarvitata. Grazie, presidente, innanzitutto voglio ringraziare il relatore. suur tänu, ma tahaks kõigepealt tänada raportööri sel teie poolt esitatud teksti eest ja ma usun, et me oleme saanud seda ka juba ettevalmistajatel koosolekutel arutada. siis nagu te teate, tegemist on väga olulise, aga väga delikaatse teemaga. sest äh, see on oluline kõigi jaoks, kes lennujaamu kasutavad, see on oluline operaatorite jaoks ja oluline ka reisijate jaoks nii et ma usun, et siin peaks olema ka laiapõhjaline konsensus selles osas, mida me siis teeme. sest mida me tahame teha, on see, et me äh, leiaksime vaba läbilaskevõimet äh, olemasolevates lennujaamades ja muudaksime ka Euroopa lennujaamad konkurentsivõimelisemaks, nii et siin me vajame suuremat konsensust. vaatasin põhjalikult seda raportit, olen enamuste punktide osas ka Äh, teiega nõus, kuid ma tahaksin mainida mõningaid valdkondi, kus ma leian, et olukorda saaks parandada. see puudutab äh, just teenindusaegade järelturgu. see puudutab kas teenindusaegade definitsiooni ja ka äh, koordineeriva agentuuri rolli. mis puudutab nüüd neid teenindusaegu siis äh, me peaksime kindlasti seda definitsiooni täpsustama. Näiteks liikmesriigad või riigid võivad otsustada, et nad haldavad teenindusaega sellisel viisil, et see müüakse edasi kõige kõrgemale pakkujale, mis moonutab turgu, äh, tekitas sellega raskusi. Nii, mis puudutab järelturgu, siis äh, selles osas ma usun, et enamus antud tulust, mis sellest laekub, võiks edasi liikuda taristusse. me oleme sellest rääkinud järelturu osas, selles, sellepärast et sellega on seotud suur osa tulust. tulu tuleb jagada lennujaama taristuga selleks, et oleks võimalik lennujaama moderniseerida, luues äh, uut läbilaskevõimet selleks, et säilida konkurentsivõimet. nii et põhimõtteliselt lennujaamad peaksid haldama tulu, mis nendele on eraldatud. välja arvatud juhul, kui me seda ei suuda nüüd hästi reguleerida Äh, aga siis ma usun, et liikmesriigid saaksid ju äh, seda panna ka omaenda eelarvesse, riigieelarvesse, eelarvesse, nad ei pruugi seda eraldada lennujaamale. ma usun, et koordinaatorid peaksid siin ära tooma ka mõned äh, lisad, mis viitaksid äh, sõltumatutele ametitele ja kuidas lahendada huvide konflikti. ma usun, et me peaksime alustama sellest, et kõigepealt kohtuvad see raportöörid ja variraportöörid. me peaksime määratlema, mis oleks siis see amet äh, või koordinaatorid Euroopa tasandil, äh, kus meil oleks kõige parem läbipaistvus, kus meil oleks kõige parem andmete vahetus, äh, kuidas see kõik võiks toimida, toimida suurtes Euroopa lennujaamades kuid muud, mis puudutab kaheksakümne, kahekümne protsendilist reeglit, siis ma usun, et te olete kõik nõus, et tegemist on väga tehnilise asjaga siin. me peaksime sellele ka piisavalt aega pühendama, mõistmaks kõigepealt, kas me peaksime sellesse sekkuma ja vaatama, kus me peaksime sekkuma ja kus me saaksime vältida probleeme operaatorite lennujaamade vahel Äh, eriti vaadates seda valdkonda, kuidas need probleemid võiksid omakorda mõjutada lennureisijaid. nagu raportöör on öelnud, siis vaadates kaheksakümne, kahekümne protsendili reeglit ning seda mõju, mis sel suhtarvul võib olla Euroopa ja äh, ülemaailmsele lennuturule, siis see vajab täiendavat tähelepanu. siis võiksid meil ehk toimuda mitmed kuulamised äh, septembris, selleks et seda definitsiooni täpsustada ning viimase asjana me peaksime ehk vaatama ka, millised oleksid võimalikud sanktsioonid sellisel viisil me saaksime vältida ebasoodsat praktikat nende operaatorite poolt, kes otsustavad teenindusaegu mitte kasutada, kuid ei anna seda teenindusaega ka õigeaegselt tagasi. ma tahaksin tänada teid, kolleegid, ja tahaksin tänada ka eesistujat, ma leian, et raportööri soovitused on head ja ma tahaksin tänada kõiki selle koostöö eest, mis meil on olnud üle fraktsioonide. Benjan, liberaalid, palun. Uh, ma tahtsin lisada paar sõna ühe aspekti kohta, mille tõstatas härra Udžias, nimelt piirkondliku lennujaamade küsimust. see on laiem mõte kui ainult saartel asuvad lennujaamad. kõik piirkondlikud lennujaamad võivad sattuda ohtu, kui me liiga palju avame teenusaegade turgu. ma tavaliselt toetan vabaturu režiimi, kuid erandid äh, on seotud minu poole siis, kui on üsna selged teatud turu Äh, puudused või ebaõnnestumised ja siin on see helgem, sest põhilennujaamade vahel äh, võivad lennata suured lennukid kolmesaja, neljasaja kohaga, kuid piirkondlikus lennujaamades maanduvad need, kus on sada kakskümmend, sada kaks, sada kuni sada kakskümmend kohta. ja selliste väikeste majanduslike otsuste äh, liiga suur koondumine võib-olla tulemuseks ei anna kõige paremat majanduslikku otsust. sest lennujaamad tõmmatakse sellesse protsessi kaasa, kui me anname turgudele võimaluse rohkem lennuliikluse arendamiseks suurte lennujaamade vahel. kuid sellega me äh, lõikame ära Äh, võimaluse ähm, väiksemates lennujaamades lennata suurlennujaamadesse. me peame väga ettevaatlikult äh, edasi liikuma, kui me sõnastame teenusjaamade jaotamist, sest ka piirkondlikel lennujaamadel on vaja piisavaid ühendusi äh, sõlmlennujaamadest, vastasel juhul piirkondlike lennujaamade reisijad lükatakse ära Äh, pikamaalendudelt. suurepärane, kui meil on äh, mitu lendu Frankfurti ja Londoni vahel suurlennukitel, aga kui Londonist reisijatel ei ole võimalik kuhugi edasi minna, siis võib-olla ei ole see parem mõte. seega need üksikud kommertsotsused, mis tehakse iga konkreetse teenindusaja kohta, kui see on kontrollimatu tegemist, võib, tähendab seda, et väiksematel lennukitel äh, kaovad võimalused piirkondlikest lennujaamadest suurtesse sõlmlennujaamadesse lennata. proua Lichtenberger. ja herzlichen Dank. aitäh. kõigepealt ma tahaksin rääkida sellest, millega oli juttu juba koordinaatorite ja variraportööridega. Te räägite pidevalt äärmiselt suurtest kasvunumbritest, aga kui me vaatame majanduslikku olukorda ja seda, kui paljud inimesed on kaotanud oma sissetulekus, kui räägime sellest, kui suur on tööpuudus noorte hulgas, siis minu meelest on kasvunumbrid suured ilmselt ainult odavlennusektoris me ei peaks tegelikult kujutama endale ette, kätte, et majanduskasv saab olema väga suur ja kui me seda endale kunstlikelt ette kujutame, siis me kujundame ka valed arengustrateegiad. kuid aga nüüd selles osas, millest teie juba rääkisite. mul on jäänud pigem mulje, et silmas pidades viimastel aastatel välja kujunenud turust siis on meil oligopoolne struktuur Euroopas, mis, mille sarnast maailmas teist ei leidu ja selles mõttes on eeskätt regionaalturgudel võimalik eh, olulisel määral raha teenida, kuivõrd seal kasvavad hinnad väga kiiresti kui me räägime teenindusaegadest, siis peab lähenemine olema väga selektiivne. meil on tegemist pigem olukorraga, kus suurtes lennujaamades on kasv oluliselt suurem kui regionaallennujaamades ja regionaallennujaamad on sattunud kehvemasse olukorda, nagu kolleeg siin juba väljendaski oma kartust. meil on tarvis rääkida sõltumatusest ja läbipaistvusest. Need kaks asja peaksid olema kogu selle küsimuse juurde lähenemisel kõige ülim nõue. on olnud mitmeid katseid noorte eh, ettevõtete poolt, kes on eh, katsetanud turule tulla ja neile on eraldanud teenindusaegu aegadel, mil tegelikult mitte keegi ei olegi kuhugi liikumas see näitab, et selles küsimuses on meil eh, kehv, kehvasti läbipaistvusega ja loomulikult on kehvasti ka sõltumatusega. selles mõttes ma leian, et koordinaatorite nimetamine on erakordselt oluline kui me räägime siin eh, sellest, et teenindusaegade broneerimistasu tuleks kehtestada, siis oleks oluline ka tõeline turumajanduslik mehhanism selle jaoks, kuid antud konkreetses olukorras tuleks siiski tagada, et suured monopolistlikud ettevõtted ei kuritarvitaks seda, et nad ei kuritarvitaks eh, seda nende lennundusettevõtete suhtes, kes alles turule tulevad ja et püüdes katsetada nende turult eemalhoidmist. mina olen seisukohal, et kui järelturgudel peakski kauplemine toimuda, siis kriteeriumide järgi, mis puudutavad näiteks siis müra, õhusaastet ja nii edasi, sest kuivõrd lennunduses on meil ju niikuinii nii, nagu ka tänavaliikluseski tegemist väga kõrgel püstitatud eesmärkidega, mida siiski jätkuvalt ignoreeritakse. kui me räägime kliima soojenemise tagajärgede vältimisest, siis nendes küsimustes ignoreeritakse saastet ja mürataseme jätkuvat tõusu täiega seega juhul, kui järelturgudel kauplemine toimub, siis peaks see toimuma teatud kriteeriumide alusel. sest kui me neid kriteeriume sisse ei vii, siis ei muutu liikmesriikide tasandil midagi. see oleks meil vähemasti mingigi võimalus eh, kliima soojenemise oma <clears throat> tagajärgi vältida või neid pehmendada seega ma rõhutan, läbipaistvus ja sõltumatus on ülimuslik nõue, kui me räägime teenindusaegadest. Need kaks asja peavad olema teenindusaegade jaotamise keskmes. tänan ja nüüd saab sõna proua Foster. tänan, esimees, ja suur tänu ka raportöörile kes on korraldanud seminari ja meil on variraportööride kohtumisi ja see tõestab tegelikult ja enamik variraportööre on kohal. see tõestab veel kord, kui keerulise teemaga on tegemist. see tundub küll esmapilgul lihtne, aga seda ta ei ole. ja on mitmeid äh, seisukohti, millele ma olen kindlaks jäänud ka meie arutelude käigus ja äh, ka need järeldused, milleni me jõudsime aastaid tagasi, äh, kui ma olen rahvapartei raportöör kuid üks nendest küsimustest puudutas äh, teenusaegade õiguslikku määratlust ja seda, et kui keegi ütles, kas meil on vaja õiguslikku määratlust, ma nagu tõmbusin kohe pingule, siis minu arvates see ei ole vajalik ja minu arvates teenusaeg on mittemateriaalne vara ja äh, seda, sellega võidaks kaubelda, aga kui keegi ei soovi, siis ta ei pea seda tegema ja kui me põhimõtteliselt äh, nüüd mõtleme selle üle, miks me otsustasime selle teemaga tegeleda, siis ma igati toetan seda, et koordinaatorid ei tohi tema tegevuses takistada. enamikel juhtudel see nii ei ole. koordinaator on sõltumatu, peab olema sõltumatu ja seda nad on ja kui te vestlete äh, koordinaatoritega, siis enamik arvavad, et neil on võimalik oma tööd korralikult teha ja mõningaid juhtumeid, äh, kui äh, Äh, on vastupidine seisukoht olnud, seega ma äh, igati nõustun sellega, et tuleb see määrus sellest vaatevinklist üle vaadata. ma nõustun igati raportööriga, äh, kuid räägin nüüd mõningatest detailidest. ma ei usu, et meil on vaja mingit võrgustiku lennujaama, ma nõustun tema muudatusettepanekuga ja ma ei arvan, ei ole vaja moodustada ka niisugust nelja võrgustikku lennujaamu. ja samuti ma ei usu, et äh, need teenusajad peaksid kuuluma lennujaamadele. miks teenusajad peaksid kuuluma lennujaamadele? Äh, ma ei mõista, miks see oleks vajalik. sellega ma jõuan äh, järelturu küsimuse juurde ja jällegi, nagu me juba mainisime, kui see arutelu toimus minu kodumaal äh, on järelturg toiminud juba aastakümneid. üheksakümmend üheksa protsenti kaubeldakse äh, tasuta, ühe protsendi puhul kaasneb ka finantskasu. kui me räägime saadud tulust siis ma arvan, et see tulu ei peaks minema valitsusele või infrastruktuurile siialgi ei jõua infrastruktuuriprojektideni, me oleme sellest teadlik, tegemist on teatud kommertsotsusega, sellega kaasneb teatud äh, konfidentsiaalsuse aspekt, kui me tahame muuta äh, seda ähm, protsessi, nagu ta praegu toimib, äh, siis me peame olema valvsad, et see ei satu sellisesse halli tsooni äh,, see peab olema läbipaistev, nagu ta on, see sõltub muidugi teenindusaegade turu likviidsusest, seega sellega kaasneb mitmeid tehnilisi aspekte. Äh, ühelt poolt tundub, et äh, seda lihtne nagu lihvida, aga äh, teiselt poolt sugugi mitte ja ma arvan, et see järelturu küsimus peaks olema vabatahtlik otsus liikmesriigile. kaheksakümmend, kakskümmend peaks jääma, äh, kui me räägime läbilaskevõimest, me tegutseme ülemaailmses äh, situatsioonis, rahvusvahelised kokkulepped ja otsused langetatakse igati argumenteeritud, seega ei ole praegu mõtet seda äh, murda, seega kaheksakümmend kakskümmend peaks jääma. teenindusaegade sarjad peaksid jääma nii, nagu nad on tunnustatud, nagu me eelmisel korral rääkisime, me peaksime võib-olla läbi vaatama mõningad kohalikud eeskirjad, mis võib-olla on asjakohased äh, mõningates äh, lennujaamades, kuid samuti kõik osapooled peavad sellega nõustuma ja koordinaator etendab siin äh, olulist rolli. kui me räägime nüüd ühendustest ja kas kõik rahvusvahelised lennufirmad tahavad ära kasutada äh, mandritevahelisel äh, liinidel kõiki teenindusaegude, aga kui nad tegutsevad mõistlikult, siis nad siiski saadavad kõik, äh, need feederlennujaamad toovad perifeeriast reisijad sõlmlennujaamadesse. ja selleks, et täita neid suuri lennukeid, millega nad lendavad üle maailma või Aasiasse ja ma ei usu, et nende teenusaegade kaotamine oleks ärilises mõttes hea äh, otsus. ja loomulikult me peame silmas pidama ka äärepoolseid alasid äh,, et ka nemad saaksid oma õiglase osa sellest. ja kokkuvõttes äh, ma tahan tänada raportööri. ja päris kindlasti me toetame mitmeid äh, muudatusettepanekuid, äh, mille raportöör on esitanud äh, mõningaid mitte ja seda põhjustel, mida ma juba kirjeldasin. ja loomulikult võtame arvesse ka teisi kommentaare, mis on tehtud. tänan raportööri, tänan esimest. suur tänu, härra Rike. aitäh, õnnitlen raportööri. tahaksin rääkida ühest punktist, mis tekitas minus küsimusi ja ma ei saanud sellele vastust. ma olen üllatatud sellest et kui me räägime teenindusaegadest, siis organiseeritakse siin nii esmane kui ka esmas kui järelturg. tingimustel, mis on ebaselged. no ma ei tea, tavaliselt on niisugused turud öö, äh, äh, uute ja kasutatud autode või millegi muu puhul. minu meelest peaks siin olema öö, äh, terve omavaheline suhe, ma arvan, et esmaselt me räägime just esmasturgudest, me saame rääkida ökoloogilistest kriteeriumidest, me võime rääkida avalikkuse huvidest, toimuvatest jaotus, jaotusest ja järelturust, mis on siis kommerts iseloomuga. aga mulle tekivad siin mitmed küsimused kuidas säilitatakse järelturul tasakaal, kas suudetakse arvestada kõikide kaasnevate faktoritega, mitte ainult finantsilistega? ma kujutan ette, et terve rida suuri lennufirmasid, kellel on äh, ulatuslikud rahalised võimalused äh,, lihtsalt järelturu olematuks muudavad mina soovin, et organiseeritaks esmasturg, mis funktsioneeriks teistmoodi. ja selles mõttes tahaksin ma komisjoni käest küsida, kuidas see, need esmase järelturg hakkavad toimima, milline saab olema nende omavaheline vahekord, kas me saame kümne või kahekümne aasta pärast aru, mismoodi see süsteem siis toimib ja milline saab olema liikmesriikide suhtumine niisugusse turgu. see puudutab minu meelest teenindusaegade turgu tervikuna. suur tänu. Merci, monsieur le président. Euh, comme je l'ai déjà exprimé lors de... Härra esimees, nagu juba viimase arutelu käigus ütlesin, siis suhtun ma asja suhteliselt reserveeritult. ma ei usu, et meil õnnendub teenindusaegade suhtes vastu võtta ühisreegleid. meie tööstusel on vaja lahendada mitmeid küsimusi, muuhulgas tööhõive küsimusi, seetõttu tänan komisjoni lähenemisviisi ja ma, mulle meeldib ka see, et komisjon näeb võimalused ette uutele tulijatele. samas tekib mul küsimus ka äh, järelturuga. olen selle küsimusega lähemalt tegelenud. kui me räägime järelturust, siis tuleb endalt küsida, kas selle loomine vastab selle loomise eesmärgile, see tähendab, kas see lihtsustab äh, lennufirmade ja lennujaamade tegevust. ma ei usu, et järelturg nende tegevust lihtsustaks ja äh, kui selline turg on olemas ja see luuakse, siis see peab olema loomulikult legaliseeritud ja me peame aga enne seda enda käest küsima, mis huvi peab olema suurtel lennuvälja, lennufirmadel hoida elus eh, regionaalliine, eh, kus on väga vähe lennureisijaid ja mis ei ole neile majanduslikult tulusad. ja siis on meil lennufirmad, kes eh, tegutsevad riiklikute rahalise toetuse najal, siis nende olukord on ka hoopis teistsugune, nende huvi on hoopis teistsugune mistõttu väga erinevate mm, lennuendusettevõtete suhtumine järelturgu saab olema väga erinev. kuid ei ole ometi võimalik, et, et me räägime ühtsest Euroopa taevast ja kaitseme seda ideed, siis samas soovime sisse viia diferentseeritud eeskirju Äh, komisjon soovib samas ka teenindusaegade kasutamist karmistada. aga mis äh, saab nendest teenindusaegadest tulevikus, kuidas öö, äh, näeb praktikas välja see, mille poole komisjon oma ettepanekus püüdleb? jah, me kõik soovime, et teenindusaegu kasutataks paremini, aga kuidas see on reaalselt võimalik kuidas seda on võimalik reaalsuses saavutada. kuid me ei saa äh, mitte ainult arvestada selle aja äh, nende aegade karmistamisega, me peame arvestama seda, et kogu äh, lennundussüsteem peab toimima kogu oma terviklikkuses. kui me räägime Eh, teenindusaegade sarjades, siis praegu me räägime sellest et, et kaheksakümnest ja kahekümnest protsendist. siis minu arvates on kolleeg suhteliselt ettevaatlik, kui ta ei soovi eh, karme sanktsioone Äh, rakendada, kui tegemist on teenindusaegade sarja kuritarvitamisega. kui aga me räägime koordinaatori sõltumatuse, siis seda ideed töötan, toetan täiel määral. Euh, euh, suur tänu ja mida mina tahaksin omalt poolt öelda, on see, et me oleme kõik nõus sellega, et lennutranspordi äh, turg kogeb äh, üha rohkem konkurentsi odavlennuliinide tavapäraste lennuliinide vahel. ehk siis me peaksime leidma mingi lahenduse, kus neid äh, pro-, probleem, kus neid probleeme ei halvenda veel konkurents. kuid ma usun, et me näeme siin ikkagi rohkem probleeme kui lahendusi praegusel hetkel. me näeme siin erinevaid äh, Äh, suuri turge, nende mõju, kuid me peaksime ikkagi keskenduma nende olulistele äh, ettepanekutele, millest kasu ka oleks, sellepärast et teenindusaeg äh, ja teenindusaegade järelturg on muidugi väga riskantne asi, nagu Kristiina ja teised kolleegid on seda öelnud. kuid ma kardan, et sellisel viisil te moonutate konkurentsi Euroopa ettevõtete et ja äh, riiklikult toetatud ettevõtete vahel kolmandatest riikidest ning me peaksime seega olema äärmiselt ettevaatlikud. me ei tohiks äh, nõrgendada oma lennundussektorit. meil on kohustus parendada lennuliik-, liiklust, äh, see kindlasti areneb ja kasvab ja aastast kaks tuhat kolmkümmend on seda veel kõvasti rohkem ja see saab olema väga katastroofiline, kui me praegusel hetkel ei jõua õigete lahendusteni. mis puudutab nüüd äh, äh, tingimuste rangemaks muut-, muutmist teenindusaegade osas, sest ma usun, et uued tingimused on äh, liiga kaugele ulatuvad. ma kardan, et me näeme sellist olukorda, kus on tegemist lennuliinidega, mis kriteeriumitele ei vasta ja nemad samas ei äh, soovi ka loobuda oma teenindusajast. ja nad äh, ilmselt lendavad siis pooltühjade lennukitega, selline see probleem ka oleks ja see oleks meile, ei oleks meile kellelegi kasulik me ilmselt kõik peaksime tegema äh, kõik, mis võimalik selleks, et läbilaskevõimet optimiseerida. me peaksime seda tegema omavahel konsulteerides, destabiliseerimata transpordisektorit kui sellist. sest praegusel hetkel on seal niikuinii raske olukord, suur tänu. härra Kramer, palun. ja äh, Herr Rike, kas pas-? aitäh, Herr Rike see kõik sobib ju suurepäraselt. Te küsisite, et miks on üldiselt vaja kahte erinevat turgu. transpordis on meil turumajandus niikuinii nii juba välja lülitatud, seal meil on ainult plaanimajandus kui, e, mida ma tahan, seda ma toetan riiklike finantsidega ja mida ma ei taha, siis me lihtsalt vaatame pealt, kuidas asjad kujunevad. seepärast Äh, on viimastel aastatel oleme pööranud oma tähelepanu lennundusele, kus igal aastal saavad nad niikuinii kolmkümmend miljardit ja tänu sellele on meil kujunenud lennunduses buum, selline buum on kujunenud kunstlikult ja nüüd me peame loomulikult endalt küsima, kas me tahame lennutada vähem reisijaid mõistlike hindadega või me tahame hästi madalate hindadega neid lennutada ja maksame siis lennufirmadele subventsioone maksumaksjate rahadest. raudteejaam raudtee peab selle kõigega ise toime tulema ja seoses sellega peab inimene, kes sõidab rongiga äh, Berliinist Münchenisse, siis ta maksab kolmandiku hinnast võrreldes raudteejaamal kehtivate hindadega. seetõttu äh, ongi tekkinud e-, enneolematu surve teenindusaegadele kui me räägime maanteetranspordist, siis viimased viiskümmend aastat oleme me seda subventsioneerinud ja püüdnud ummikuid vähendada, kuid ummikuid on meil sama palju kui neljakümne-viiekümne aasta eest. me alati ütlesime, et jaa, jaa, autotööstus on oluline, autode arv peab meie tänavatel äh, suurenema ja nii edasi ja nii edasi äh, me püüdsime ummikuid vähendada, kuid mitte midagi ei ole juhtunud, ummikud on endiselt kohal ja me pole nendest lahti saanud. nüüd tekib küsimus, kas me kavatseme nüüd siis lennunduses korrata seda viga või see on keskne küsimus selle arutelu puhul. kui me räägime taksohindadest, ma lendasin Roomast Berliini kahekümne viie euro ja üheksakümne üheksa sendi eest mitte sellepärast, et oleksin otsinud odavlennufirmat, vaid see sobis mulle. kuid bussisõit lennujaamast eh, linna maksis kaheksa eurot, taksoga sõites oleks see maksnud viiskümmend eurot. see on tegelikult täiesti hullumeelne, aga nii see lihtsalt on eh, ja kui me niimoodi jätkame, kas me siis kavatseme iga kahekümne aasta pärast laiendada oma lennujaamu? tegelikult oleme me löön-, loonud siin Äh, õhumulli kunstlikult ja me peame vaatama asjadele selgelt näkku, vaatama sellele otsa, milline seis on. toona veel äh, kristlik-demokraatlik äh, vabademokraatide valitsus Saksamaal viis sisse lennujaama maksu ja nüüd kogutakse kaksteist miljardit Äh, maksu aastas, nüüd nad vähendasid seda kaheteistkümnendiku võrra ja nüüd toimub tohutu emotsionaalne areng äh, selle kaheteistkümnendiku suhtes kuid me peaksime olema mõistlikud, me peaksime vaatama asjadele nii, nagu nad on, me peame tagama oma kodanike liikuvuse ja me peame oma lastele jätma terve keskkonnal, seetõttu leian ma, et me peaksime ka siin valdkonnas eh, pöörduma tagasi näoga turumajanduse poole ja eh, eh, sellest vastavalt, sellest lähtuvalt ka toimima, mitte rääkima sellest, et esmase, esmas- ja järelturu toimimise tingimustes, kus turul on erinevad turuosalised, valitsevad ebavõrdsed tingimused härra Lins, palun. tänan, esimees. kui ma kuulasin selle arutelu esimest osa, äh, kus varireporter rääkis, kõik me räägime ühes suunas ja siis, kui ma kuulasin ära teised sõnavõtjad, neid oli neli-viis, siis tegelikult ma nõustun Jacqueline Fosteriga, kes ütles, et alguses esmapilgul tundub see teema olema lihtne ja kui te loete seda raportit, siis see muutub keerulisemaks, nagu proua Tigau ütleb seoses sõidumeerikutega. ka meie arvasime alguses, tegemist on tehnilise küsimusega ja järsku avastasime, et sellega kaasnevad mitmeid vastakaid seisukohti, erinevates liikmesriikide erinevad seisukohad äh, ja erinevate isik, üksikisikute arvamused ja äh, möödunud nädalal meil õnnestus küll esimene äh, Äh, eelnõu läbi arutada ja hääletada, kui tegemist oli olulise küsimusega, kuid ma arvan, et lõppkokkuvõttes me peame siiski selle raporti kesksele sisule mõtlema. on olemas mitmeid seisukohti sellega seoses, nagu mu kolleeg Kristiingi ütles ja ka härra Vlasto. me ei taha äh, need lennuettevõtted hapnikku välja pigistada, me soovime suuremat konkurentsi, suuremat läbipaistvust äh, ja paremat lennujaamade läbilaskevõime ärakasutamist ja ma arvan, et raportöör ja komisjon on tegelikult koostanud dokumente, mis põhimõtteliselt liigubki selle eesmärgi suunas. kui me mõtleme nüüd neile detailide peale, siis öeldakse, et sisse viia teenindusjaamade järelturg ja suurendada konkurentsivõimet. mina olen pärit riigist, kus tegelikult, kus algas konkurents Ryanairiga, mitte et ma imetlen Ryanairi, ma ei kasuta Ryanairi teenuseid kuid Rainer oli see, kes hakkas tegelikult survestama Lufthansat, Air France'i ja teisi suuri lennufirmasid alandama oma tasusid ja see konkurents toimib tarbija seisukohalt, sest lõppkokkuvõttes me räägime lihtsusest, mm, juurdepääsust ja madalast hinnast tarbijale suurendada äh, teenusaegade jaotamise protsessi läbipaistvust. me vajame seda läbipaistvust, seda ei ole piisavalt ja selline ettepanek on tehtud, mul ei ole midagi selle vastu. kolmandaks, kaasata teenusaegade jaotamise kord Euroopa lennuliikluse korraldamise süsteemi, ühtse Euroopa taevasüsteemi. ka see on hea, see on edasliikumise viis. kuid samas mulle tundub, et ja ma igati toetan ka seda, et praegusel ajal lennuettevõtjad ja operaatorid on kinni nendes teenindusaegades ja siis viimasel hetkel loobuvad. millega nad jätavad need, kes tahavad turule siseneda, võimalusest kasutada seda teenindusaega ja see on see negatiivne aspekt konkurentsi seisukohalt. ja see eh, infrastruktuuri eh, ebatõhus kasutamine on halb, mis tähendab, et eh, lennufirmadel kulub väga palju aega, mitmeid kuid, et uut ühendust luua. ma jagan äh, ALDE esindaja härra Benjani arvamust, äh, kui me räägime, kuidas see mõjutab piirkondlike lennujaamade tegevust. sest piirkondlikud lennujaamad on väga olulik, olulised teinekord piirkonna ellujäämise jaoks nad peavad tegutsema edukalt ja kui neid hakatakse diskrimineerima selle projekti raames, siis meil tekib probleem seoses piirkondlike ellujaamade rolliga ja nende osatähtsusega piirkonna ellujäämisel. ja need olid kõik aspektid, mida ka eelkõnelejad mainisid, kuid kui me tõesti soovime turumajandust, siis turumajandus tähendab konkurentsi ja konkurents on tegelikult kaubanduse elusooneks Merci, monsieur Higins, madame Meissner. suur tänu, härra Higins ja nüüd proua Meissner. aitäh ma olin päris kindel, et kui me räägime lennunduspaketist, siis sel teadu-, teenindusaegade raport on kindlasti kõige keerulisem, alguses tundus, et et see on kõik väga tore ja miks me üldse peaksime sellest rääkima, kuid nüüd selgub, et see on tehniliselt kõige komplitseeritum ent samas ka turumajanduse seisukohast kõige keerulisem raport. loomulikult on see, et väga paljudes transpordivaldkondades on tegemist subventsioneeritavate eh, tegevusaladega, kuid see pole mitte ainult lennunduses nii, vaid ka maismaatranspordi puhul niimoodi, seetõttu ma leian, et raporteer on teinud väga head tööd, seetõttu ma ei tahaks mitte rääkida nii palju nende teenindusaegade kohta, kuivõrd äh, Äh, efektiivsusest ja äh, lennuvõimsuse efektiivsest ärakasutamisest. minu arvates on oluline olemasolevad äh, rajatised maksimaalselt ära kasutada, siis on oluline ka moment, mis puudutab tööjõudu, on oluline, et lennufirmade töötajaskonnal oleks tööd, aga see olek, on oluline ka see, et lennujaamade teeninduspersonalil oleks töökohti seetõttu on asi nii, et mina olen veendunud, et lennunduse osatähtsus kasvab, et lennureisijate arv suureneb, siin ma leian, ei olegi midagi eriti tundide viisi vaielda, kuid öö, muidugi on hääli, kes ütleb, et kuulge, inimeste arv väheneb Euroopas, elanikkond vananeb, järelikult lennatakse vähem, lapsi sünnib vähem ja nii edasi ja nii edasi kuid kogu maailmas äh, kasvab maakeral elavate inimeste arv ja kui me soovime äh, vaadata tulevikku, olla tulevikutundlikud ja olla tulevikuks valmis, kui me soovime, et äh, oleks suuteline reisijate vooge teenindama, siis on erakordselt oluline, et me selle küsimuse otsustamist ei lükkaks kaugesse tulevikku kui me oleme arutanud võimalike arengute küsimusi, muuhulgas maismaatranspordi osas Saksamaal näiteks äh, BMW äh, firma äh, tegevus, siis me peame tunnistama, et tegelikult lennutransport kaupade vedu lennude, lennukite vahendusel on tegelikult kõige kallim, kõige kulukam ma ei räägi mitte äh, autotööstuse subventsioneerimisest, ma põhimõtteliselt toetan turumajanduslikke põhimõtteid, kuid ma olen täiesti äh, samal arvamusel, nagu äh, eelnev kolleeg juba ütles, et kui me Äh, räägime Euroopas tegutsevatest lennufirmadest ja Euroopa turgu teenindavatest lennufirmadest, siis me peame äh, tegelikult arvestama, et on olemas väga palju teisi lennufirmadest, kes töötavad igasuguste riiklike toetusteta või on täielikult riigi omanduses, näiteks äh, Ühinenud Araabia Emiraatide lennufirmad. see tähendab, et me peame arvestama äh, Äh, ka sellega, kui me räägime teenindusaegadest, aga me peame arvestama ka sellega, kui me räägime kogu lennunduspaketist. me äh, peame aru saama, mis probleem on ja me peame otsustama sellest probleemi tasemest lähtudes. täna proua Maisna, Maicel on palunud minutiks sõna aitäh, räägime töökohtadest, tuhande üheksasaja üheksakümne neljandast aastast on Saksamaa raudteetöötajaskond vähenenud poolest miljonist kahesaja viiekümne tuhandeni. Frankfurdi lennuväljal töötab seitsekümmend tuhat inimest, ainuüksi seitsekümmend tuhat inimest ühel Frankfurdi lennuväljal. ja kui me räägime töökohtadest, siis me peame endale aru andma sellest, on, et on firmasid, transpordifirmasid, kus töökohta arvu vähendatakse, on äh, kohti, kus see arv äh, massiliselt tõuseb. täna, Maicel, enne kui nagu ma annan sõna üle komisjoni esindajale, tahan öelda, et mul oli hea meel, et Michael Kramer äh, kaitses turumajandust ma ei rääkinud ei poolt ega vastu, vaid ütlesin, et et esmane turg toimib ja on korraldatud hoopis teistmoodi kui järelturg ja võib-olla järelturg on rohkem kunstlik ja komisjon. tänan, härra Riki, daamid ja härrad, komisjoni nimel kõigepealt soovin tänada raportööri eh, selle raporti koostamise ajal tehtud tööst ja selle rõhuasetuse eest, mis on tehtud sõltumatuse aspektile, äh, kes jaotavad teenindusaegu. ja kui me räägime ka teenindusaegade järelturust, ma tahaksin tänada raportööri ka sellest, et ta ei vaidlustanud äh, vajadust rangema distsipliini järgi lennuettevõtjate puhul äh, lennujaama läbilaskevõime kasutamisel. loomulikult paindlikkus on igati soovitav aga kui me oleme silmitsi olukorraga, kui lennujaama läbilaskevõime um, pidevalt uh, piiri peal ja kõrghooajal on vaja tagada koos uh, olukord, et lennufirmad kasutavad, vedajad kasutavad selle läbilaskevõime ära nii hästi kui võimalik ja seetõttu komisjon tahab tõsta seda teenindusaegade sarja kaheksakümne viie protsendile äh, erineval hooajast kümme ja viisteist protsenti sõltuvalt madal- või kõrghooajast. Need on kasutatud järjestikuselt ja me tahame sisse viia süsteemi, eh, mis välistaks eh, nende teenindusaegade liiga hilist tagastamist ühisvarru. me tahame tagada parema sidususe lennujaamade teenindusaegade kasutamise vahel ja ka lennuplaani eh, paremat planeerimist. kui me räägime teenindusaegade järelturust, siis järelturg peab vastama avaliku hüve vajadustele. miks müüa neid teenindusaegu? Eh, mõte on stimuleerida Äh, võimalust teistel lennufirmadel kasutada neid teenindusaegu ja seda tõhusamalt, et äh, rahuldada reisijate vajadusi ja nõudlust. meie poolt tellitud uuring näitas, et teenindusaegade järelturg võimaldab suuremal arvul reisijatel reisida igal aastal hinnanguliselt rohkem kui neliteist miljonit reisijat iga aasta saab reisida Euroopas tänu sellele järelturule. samas ma tahan juhtida teie tähelepanu sellele, et mõned muudatusettepanekutest praeguses sõnastuses võivad kahtluse alla seada teenusaegade järelturu tulemuslikkuse Äh, kui me räägime saadud tulu osalisest äh, eraldamisest lennujaamadel ja see nagu ei stimuleeri lennuettevõtjaid müüma teenindusaegu. me pea-, tahame soo-, soodustada nende teenindusaegade müümist ja ostmist ja seetõttu ütleme, et see tulu, mis sihtotstarbeliselt kasutatakse lennujaamades võib viia selleni, et süsteem annab tagurpidi käigu, jookseb kokku ja me igati toetame raportööri soovi suurendada koordinaatorite tegevuse läbipaistvust ja äh, lennuettevõtete vahelised üksikud tehingud ei kuulu avalikustamisele, vaid äh, koondandmed tuleb avalikustada, kuid äh, andmed üksikute teenindusaegade vahetuste ja müükide kohta võivad tekitada probleeme kuidas tagada juurdepääs nendele lennujaamadele, mis ei ole koordineeritud lennujaamad ja sellega me tuleme piirkondlike lennuteenuste küsimuse juurde, mis on äärmiselt oluline teema seoses teenusaegade järelturuga. teenusaegade järelturg võib aga kaasa tuua uute liinide avamise isegi Euroopa Liidus ja seda ei tohiks unustada, sest praegu on ka lennufirmasid, kes sooviksid teenida teatud marsruute, aga kuna äh, neil ei ole võimalik saada vajalikke teenindusaega, on neil tekkinud raskusi. lisaks sellegi me ei taha muidugi kahtluse alla saada äh,, seada juba hästi toimivat süsteemi, see on avaliku teenuse süsteem, avaliku, kohustusliku avaliku teenussüsteem ja selleks on ka kahe tuhande kaheksanda aasta vastav määrus vastu võetud, mis näeb ette avaliku teenuse kohustuse ja ametivõimud alati võivad sellele toetuda. ja samuti me tahame soodustada ühenduse sisest reisimist ja seetõttu tahame paika panna ka äh, reeglid turule tulijatele, uutele tulijatele Äh, sellistele, kes hakkavad teenindama võib-olla üheksat teenindusaega päevas ja äh, kes saaksid siis äh, prioriteetselt jaotatavaid teenindusaegu. ja seetõttu see aitab läbi vaadata ka teenindusaegade jaotuse süsteemi ja sellest ka muudatus viiest kümnele protsendile. seega meie ettepaneku keskmes oli soov tagada parimad võimalused ka piirkondlike teenuste osutamisele, samas kasutades ära turumehhanismid, tagamaks pakkumise nõudluse õige tasakaalu. mitmed parlamendisaadikud esitasid küsimuse, äh, äh, sellest, et mõnikord äh, lennuettevõtted saavad võib-olla sellest äh, riiklikust dotatsioonist kasu ja seetõttu neil on lihtsam osta teenindusaegu Euroopa Liidu lennujaamades. ja äh, siin ma viitan just kolmandate riikide lennujaamadele ja samas kui meie oma lennuettevõtjad võib-olla on rahalistes raskustes ja ei saa seda teha. ma tahaksin teile meenutada, et äh, läbirääkimistel lennuteenuste kohta on see teema olnud keskne. kui peetakse läbirääkimisi lennuliikluse õiguste kohta, siis räägitakse läbi ka teised tingimused. ja seda teeb ka komisjon, kui komisjon saab mandaadi äh, lennuteenuste üle läbirääkimiseks. suur tänu! Eh suur tänu, komisjon! ja eh, raportöör, palun. Grazie Presidente, io credo che suur tänu. Need küsimused, mida variraportöör äh, ja mu kolleegid äh, tõstatasid on andnud meile mõningase ülevaate selle kohta, kuivõrd keeruline see teema on. see ei puuduta ainult äh, seda, et äh, kuidas me oleme ära jaotanud äh, õhkutõusu või maandumiste raja, vaid siin on tegemist terve hulga muude teemadega, see puudutab poliitikat, lennutransporti, see ei puuduta mitte ainult õhutransporti äh,, Äh, proua Maister ja härra Kraamer seda ka just ütlesid, et tegemist on märksa laialdasema teemaga ning see mõjutab äh, erinevaid transpordiliike. ma usun, et äh, selline keeruline teema, mis puudutab nii poliitilist tegevust, see puudutab ka tehnilisi võimalusi, peaks määratama juba eos ära, milline on meie lähenemine nii komisjonis kui ka parlamendis peaksime olema kindlasti äärmiselt ettevaatlikud ja samas ka väga mõistlikud, säilitades samal ajal resoluutsuse. sellesse ei tohiks suhtuda ideoloogilise lähenemisega, vaid me peaksime vaatama, millised need järeldused on, hinnates seda, kuidas nad teenivad avalikku hüve see, me peaksime arvestama ka kriisiga, millega me praegusel hetkel seisame silmitsi ning meil ei ole ka selliseid organisatsioone, mis suudavad oma ressursse teistega jagada antud sektoris. me ei tohiks halvendada seda keerulist olukorda, milles lennu äh, liinid tegutsevad, meil ei ole siin mingeid reserve kellegi arvelt võtta. Äh, tegemist on väga keerulise ajajärguga kuid samas on võimalik, et tulevikus need raskused kasvavad veelgi. me peame arvestama ka sellega, et raskused on seotud lennujaama läbilaskevõimega, mis on seotud näiteks mingi kohtuotsusega, ehk siis tegemist on kohtuotsusega, mis piirab äh, õhkutõusuraja kasutamist. me oleme juba näinud sellist kohtuotsust, mis on piiranud äh, öist linnuliiklust teatud lennujaamades ning sellisel viisil äh, nad piiravad ka lennujaama läbilaskevõimet. samas on ka veel üks võimalus ja ma olen kindel, et tegemist on väga ähm, delikaatse teemaga, et kui me räägime lennujaama teenustest, siis neid peetakse teenuste osutamise mõttes kuulumaks üldiste Euroopa teenuste määruse alla. tegemist ei ole siis primaarse turuga ja siin ei ole siis selliste äh, pakkumusmenetlustega tegemist, kus te ostate või müüte kaupa ning äh, need äh, mureküsimused, millega me praegusel hetkel tegeleme, see, mis on seotud teenindusaegadega, on sellised, mida kõik kogevad, sellepärast kohe, kui me äh, mingi äh, definitsiooni ette valmistame, siis me peame vaatama ka, millised on muud alternatiivid, kontrollides, et see asi on kõik ka tõepoolest äh, korras ja kuskil ei ole öeldud, et teenindusaeg on avalik hüve, või et meil on tegemist ka mingi teenindusaja omanikuga, sest me räägime siin äh, avalikust teenusest, kuid see on hoopis teine asi, sest see toob kokku erinevad huve, huvid, mis on äh, seadusega ette nähtud. tegemist on asjadega, mida, millega tuleb kõigiga arvestada, kui asi läheb veelgi kaugemale, siin on veel üks võimalus kus meil on tegemist ka äh, tasakaalu puudumisega. kui me vaatame odavlennuliine, siis nemad konkureerivad äh, täisteenuse lennuliinidega. mõned odav äh, lennuliinid eelistavad praegusel hetkel kaugemal asuvaid lennujaama, aga mis siis saab, kui see trend muutub ja mis siis saab, kui odavlennuliinid on huvitatud sõlmlennujaamadest? kus praegu siis äh, riiklikud lennuliinid valitsevad ja siis äh, ongi tegemist juba küsimusega, kuidas järelturul müüakse teenindusaegu. selle jaoks on meil vaja olulisi investeeringuid, nii me peaksime olema kindlasti teadlikud ka sellega kaasnevast olukorrast. ning äh, mõned kolleegid on tõstatanud ka muid küsimusi, millega tuleb arvestada, ehk näiteks muudatustega turul mis võivad toimuda äh, kuskil teistel kontinentidel, sest äh, me siin muudame olukorda Euroopas, kuid see asi võib ümber pöörduda. sest varem kõige suurem turg oli Põhja-Ameerika, mille järgnes Euroopa ja Euroopa ja Põhja-Ameerika lennuliinid, lennujaamad olidki need põhilised osalejad turul. kuid mida me praegusel hetkel näeme, on see, et äh, Aasia Vaikse ookeani piirkond on meist mööda läinud. tegemist on arenguga, äh, mis jätkub. aastal kaks tuhat kümme oli tegemist murdepunktiga, kus Pekingi lennujaamas sai reisijate äh, hulga mõttes maailma suuruselt teine lennujaam peale Atlantat ja on terve hulk äh, Euroopa lennujaama Äh, mis, äh, mille reisijate hulgad on vähenemas. ainult äh, üks lennujaam kuulub maailma kahekümne viie kõige tihedama liiklusega lennujaama hulka, nii et me näeme siin olulisi muudatusi. ma tänaksin kõiki, kes on sõna võtnud ja praegusel hetkel on väga raske mul vastata kõikidele äh, punktidele, kõikidele küsimustele, kuid nagu äh, kolleeg Fidanza ütles, siis äh, tõepoolest me peaksime siin lähenema sellele teemale mitmetahuliselt, vaadates läbi laskevõime parandamist. nüüd praegusel hetkel meil on võimalus olukorra parendamiseks ja me ei peaks vaatama ainult siis uusi võimalikke struktuure äh,, hinnates siis võimalikke investeeringuid järgmises äh, planeerimisperioodis, me räägime TEN-T-st, räägime ka sellest, kuidas hõlbustada ühendusi üle terve Euroopa, hinnates ka ressursse ning see ei ole eriti tõenäoline, et neid ressursse tuleb juurde järgmise paari aasta jooksul, kui see planeerimisperiood nüüd ähm, paika saab, siis äh, see, siin väga suurt tõenäolist äh, Äh, lisavahendeid tulemas ei ole. ja mida, äh, vastates härra Sasselile, siis äh, kui me räägime erinevatest mõistetest ja definitsioonidest, siis see on väga ebakindel valdkond, me peame siin arvestama kõikide asjadega, kaasa arvatud ka erinevate keeltega, erinevate juriidiliste süsteemidega, meil on siis äh, anglosaksi õigussüsteem äh, kontinentaalne õigussüsteem ja me peame siin ka mingi positsiooni võtma. meil on vaja konkreetsemaid reegleid, mis aitaksid meil huvide konflikti vältida. ning praegusel hetkel ma tahaksin öelda, et ma ei ole komisjoniga nõus. kui me vaatame koondandmeid, mis annaks meile informatsiooni finantstehingute kohta, sest kui me räägime individuaalsetest finantstehingutest, siis see võib viidata huvide konfliktile või sellisele olukorrale, kus me näeme ebapiisavat läbipaistvust. ja proua Foster on seda ka mitu korda juba öelnud et äh, me praegusel hetkel äh, turu äh, moonutust ei näe ja me ei saa praegusel hetkel näidata, millised on need ebasoodsad olukorrad, mis vajaksid sekkumist. kuid see kõik viitab sellele, et me vajame suuremat läbipaistvust. härra Benjon on seda ka öelnud, et me peaksime toetama ühendus äh, just kõige kaugemal asumate lennujaamadega. me peaksime rõhutama just äh, avaliku hüve teemat, ehk siis tegelik, tegemist on siis avaliku sektori teenusega. teenindusaegade ost ja müük ei tohiks olla valdkond, mis muutub sõlmlennujaamade ja lennuliinide põhitegevuseks. on eh, praegusel hetkel väga raske puudutada kõiki neid teemasid, mida siinkohal on tõstatatud ning eh, mul on eh, ma vabandan, kui ma ei ole teile vastanud, sest tegemist on väga keerulise valdkonnaga ja me oleme kuulnud siin erinevaid arvamusi kuid äh, debatt on nüüd avatud, kõik on olnud väga siir-, siirad ja avameelsed selle diskussiooni osas ja ma usun, et me saame ka äh, anda oma hea panuse selle tegevuse arendamiseks, suur tänu! Äh, suur tänu! sellega me oleme jõudnud meie tänase koosoleku lõpuni ja siis praegu on paus kuni kella seitseteist kolmekümneni, meil algab koordinaatorite koosolek ja kõigepealt muudatuste esitamise tähtaeg selle raporti kohta, kaheteistkümnes september. hääletuskomisjonis toimub oktoobri lõpus, novembri alguses ja siis esitatakse detsembrikuu täiskogule. sellega on tänane komisjoni koosolek lõppenud, kohtume homme taas eh, hommikul kell üheksa ja kell seitseteist kolmkümmend täna on veel koordinaatorite koosolek